ja me jätkame oma istungiga. tahaksin teile teatavaks teha asepresidentide valimiste tulemused. seitsesada üks inimest osales valimistel, kehtetud valimissedeleid oli seitseteist. kokku anti kuussada kaheksakümmend neli häält. kolmsada nelikümmend kolm häält on absoluutne häälte enamus. üksikud kandidaadid said nii palju hääli, Roberta Angelilli kakssada seitsekümmend seitse, Isabel Düron kakssada kuuskümmend kaheksa, härra Kaminski sada üheksakümmend neli, proua Kohmeriin sada nelikümmend kaheksa proua Rodi Kratsa, kolmsada viiskümmend viis. härra Lambrinidis, kolmsada nelikümmend kaheksa. härra Macmillan Scott, kakssada kolmkümmend seitse. härra Martines Martines, kolmsada kolmkümmend. härra Pitella, kolmsada kuuskümmend. proua Ruut Meerend kakssada üheksakümmend üheksa. Raudšek, härra Raudšek kakssada kaheksakümmend neli, härra Schmidt kakssada kuuskümmend kuus, härra Vidal Quadras kolmsada kolmkümmend kaks, proua Wallis kolmsada kolm ja Rainer Viiland kakssada kuuskümmend seitse ja absoluutse häälte enamuse said äh, Giovanni Pitella, Rodi Kratsa, Stavros Lambrinidis. palju õnne, palju õnne valitud asepresidentidele. jedenaście miejsc 11 miejsc w ramach wyboru wiceprzewodniczących pozostaje üksteist kohta jäid vabaks, see tähendab seda, et me peame alustama teist valimisvooru. kui ei ole kommentaare või märkuseid, siis ähm, jäävad püsima esimese vooru kandidatuurid ja me katkestame nüüd istungi kümneks minutiks selleks, et jagada laiali ümbrikud koos valimissedelitega. palun ärge lahkuge saalist. It was no probably translation, please stay here in the hall. palun ärge lahkuge siit saalist Koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Wznawiam posiedzenie, powtarzam. ja me jätkame oma tööd, nagu öeldud, me jätkame oma tööd. ja on väga tähtis, suisa hädavajalik, et me korraldame ka kolmanda vooru ja seda täna õhtul nii et palun ärge lahkuge majast, sest arvatavasti kell seitse või seitse kolmkümmend peab toimuma kolmas voor. ja nüüd teine voor. palun, häältelugejad, võtke oma kohad sisse valimiskastide juures ja need on needsamad isikud, kes ka ennem Teile on jagatud ümbrikud koos äh, hääletussedelitega. palun kasutage ainult neid hääletussedeleid ja tehke ristikesed nende kandidaatide taha, keda te soovite valida. meil on üksteist kohta täita. meil on vaja üksteist kohta täita. ja sellepärast on teil võimalik anda maksimaalselt üksteist häält ja kordan seda veel kord inglise keeles Te võite hääletada ainult üheteistkümne kandidaadi poolt. kui te soovite teha parandusi hääletussedelitel, siis pöörduge palun saali töötajate poole, et nad annaksid teile uue sedeli. Te võite anda kuni üksteist häält ja te ei tohi sellele muid märkuseid teha murdke kaks korda hääletussedel kokku ja pange ümbrikusse ning laske see siis valimiskasti. hääletus on alanud. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90? Okay, okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. härra Leichtfried, palun suur tänu, härra president, te selgitasite väga selgelt protseduuri, sellepärast mul ei ole vaja enam oma küsimust esitada. okei, okei, dziękuję bardzo. suur tänu okay.. Fine. What is fine, you are watching everything around because while, while I am just losing.